enne protokoll on laiali jagatud, kas keegi saab selle kohta midagi kommenteerida, ei, siis on see vastu võetud ja meil on nüüd viis resolutsiooni ettepanekut tehtud Iraani kohta, mis puudutab äh, äh Shirini Panni ja president Nobeli laureaadi Shirini Padi tagakiusamine on vaid üks näide palju